okei okay,, ladies and gentlemen, my apologies. daamid ja härrad, vabandan äh, hilinemise eest, ütleb härra esimees, aga Antonio kindlasti saab öelda, et äh, liftid ei liigu siin majas üldse nii, nagu võiks eeldada, nii et väga raske oli siia ruumi jõuda. veel kord vabandan. meie pärastlõunane osa päevast seisneb sellest, et äh, sõna saavad äh, härra volinik ja härra Roite ning äh, kannavad meile ette neljanda raudteepaketi kohta ettekande ja siis lähme edasi keskkonnahoidliku transpordi kohta. kõigepealt saab sõna härra volinik Kallas, palun. tere pärastlõunat, daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed, austatud esimees Simson, mul on tõesti väga hea meel teile täna esitleda nii-öelda neljandat raudteepaketti Äh, see pakett võeti komisjoni poolt vastu jaanuari lõpus. tegemist on väga tähtsa ja väga ambitsioonika paketiga. selle eesmärk on selle sisuks on kaks seadusalast ettepanekut, kolm mõjuhinnangut ja palju töödokumente, kõik kõik need kannavad eesmärki lõpule viia ühtse Euroopa raudteepiirkonna ning pakkuda raudteetranspordi ja teenuste vallas rohkem valikut. enne kui ma hakkan detailsemalt rääkima, teeksin kõigepealt äh, mõningad äh, üleüldisemad märkused et kõik armastame ju raudteesid. Bismarcki aegadest saadik tänase päevani on see nii olnud, aga praegu on raudtee Euroopas äh, tagaplaanil, sellepärast et äh, kuus protsenti moodustab raudteetransport kogu transpordist, kaubavedudel puhul on see üksteist koma kaks protsenti ja kahe tuhande teisest aastast on see aina kokku sulamas. raudteede võrgustik on vähenenud kuus protsenti üheksakümnendast aastast Euroopas. raudteedel on vaja aina enam eh, toetavat maksumaksjate raha, nelikümmend kuus eh, miljardit eurot kahe tuhande üheksandal aastal ja mitte kõik riigid ei ole võimelised eh, seda avalikest vahenditest toetama väga suur võlg on teatud riikides raudteesektoris, kakskümmend miljonit Prantsusmaal, sama suures ulatuses võlg aga Belgias, Portugalis ja Hispaanias. meil on tänasel päeval äh, taristu ja vahendite tootjaid raudteesektoris üheksasada ettevõtet, aga kuna raudteede sektor on madalseisus, siis ei saa nad oma tooteid müüa. teistes maailma paikades, näiteks Aasias, Lähis-Idas ja Ameerikas on turuosad suuremad ja seetõttu on see väga oluline eksporditurg. Singapur ja Malaisia, nägin uudistest, on teatanud, et nad loovad oma kiirraudteevõrgustiku Singapuri ja Kuala Lumpuri vahel. aga väga raske loomulikult on Äh, midagi toota väljaspoole, kui koduturg kohalikult ei ole paigas. Äh, arutasime ka Valge Raamatu äh, arutelude ajal nimelt seda, kas üldse raudteid Euroopale vaja on, sellepärast et on ka vastupidine vaade täiesti olemas ja see teine vaade on siis, et me peaksime pigem panustama rohkematele maanteedele ja maanteetranspordile ja just autotootjad on selle äh, idee tugevad toetajad. selle asemel, et äh, ühtset Euroopa raudteepiirkonda äh, üles ehitada äh, selle asemel toetavad äh, siis Euroopa Liidu eelarvest pigem maanteede võrgustiku ülesehitamist äh, need äh, teised. Mm, kes teist vaadet äh, toetavad. aga loomulikult on väga kallis äh, kogu maanteesektori toetamine. kahe tuhande kümnendal aastal hukkus raudteeliikluses kuuskümmend kaks inimest, samas on kümnetes ja sadades kordades suurem see arv liiklusõnnetuste puhul Äh, loomulikult äh, raudtee on oluline ka sellepärast, et äh, me saaksime täita oma kliima soojenemise vastased eesmärgid üks äh, raudteepaketi väga olulisi aspekte on see, et kui meil ei ole äh, korralikku transpordipoliitikat, meil ei ole korralikku raudteede arendamise strateegiat, siis on meil raudteede võrgustik, mis on lihtsalt luksuskaubaks nendele äh, inimestele, kes elavad rikastes liikmesriikides. see tähendaks tegelikult ka, et meil ei ole Euroopa ühtset raudteepiirkonda ja meil ei ole terviklikku ühtset turgu neljas raudteepakett, mida me täna esitleme, keskendub või rajaneb kolmel sambal. esiteks, tehnilised ja administratiivsed tõkked tuleb eemaldada, ühtne lähenemine tuleb vastu võtta, sealhulgas koostalitusvõime, teiseks konkurentsivõime kasvandamine ning taristute koondamine. tänases Äh, volituste äh, süsteemis on äh, probleemid, üksteist tuhat liikmesriikide tehnilist määrustikku on paigas, see on igal pool erinev ning turule ligipääs on seetõttu tõkestatud. raudteepiirkond peaks kõikidele veoteenuste ettevõtetele tagama ühtsed reeglid täna on äh, ohutuse äh, eest vastutavad äh, võimud väga erinevates asutustes liikmesriikides ja see killustab turgu. kuuskümmend kuus rongi oli tehnilise ohutuse osas Eh, heaks kiidetud Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal, aga samas teistes riikides seda kasutada ei saanud, kuna need standardid ei olnud ühtsed. nii et igal juhul on vaja ohutuse jaoks ühtseid standardeid kogu Euroopa Liidus. Eh, raudteeettevõtetele peaks olema ühtne ohutussertifikaat, mis lubaks kogu Euroopas tegutseda. ühtse lähenemise läbi eh, koostalitusvõimele ning ohutusele on meil võimalik mastaabisäästu kasutada raudteeettevõtete puhul, ning see ühtlasi vähendab administratiivseid kulusid, kiirendab protsesse ning väldib ka igasugust diskrimineerimist nende ettevõtete vastu. ja see ongi komisjoni ettepaneku loogika, me tahame ühtset Euroopa Raudteeagentuuri luua selleks, et äh, menetlusi nii taristule kui äh, veoteenustele luua ja komisjoni ettepanekud tagavad seda, et turg avatakse kahel moel. esiteks äh, siis äh, konkurentsi suurendamine turul selleks, et äh, liikmesriikide veoteenuste ettevõtted saavad ühtsed mängureeglid ning avalike teenuste pakkujatele kuulutatakse siis äh, konkurss kogu Euroopa Liidus. see tagab äh, Euroopa Liidu veoteenuste ettevõtete töötamise tõhususe ning toetab ka innovatsiooni. koduturu avamine ettevõtetele ja kodanikele peaks tulema kasuks äh, kasud on arvestatud kolmekümne miljardi euroni aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis Euroopa Komisjon on pakkunud välja äh, koduse äh, raudteeturu avanemise konkurentsile, aga seda progressiivsel ning reguleeritud moel. väga selge peab olema äh, seda, et liikmesriikide pädevad asutused peavad kindlasti avaliku teenuse pakkumisi korraldama ja konkursse korraldama koduriikides turg avatakse kahel moel. esiteks tagatakse raudteeveoteenuste ettevõtetele Eh, taristule ligipääs kõikides liikmesriikides, et pakkuda kõiki teenuseid eh, mitte diskrimineerival ning läbipaistval moel. Eh, turu avamine on progressiivne ning kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal jõuab lõpule avaliku teenuse pakkumisi avatakse liikmesriikides ka samuti detsembrini kuni kaks tuhat üheksateist. tänane kui me räägime väiksemamahulistest äh, lepingutest äh, VKE-de puhul näiteks äh, tuleks teha erand juhul, kui on oht, et ähm, teenust ei tagata piisavalt. ettepanek, mis komisjon on teinud, julgustab veoteenuse osutajaid ja infrastruktuuriettevõtteid selleks, et pakkuda integreeritud äh, piletite broneerimise süsteeme mittediskrimineerival moel kõikidele äh, raudteeveoteenuse ettevõtetele. enne kui ma jõuan kolmanda samba juurde, tahaksin juhtida teie tähelepanu väga, ühele väga olulisele elemendile, mis on seotud just äh, kodumaise turu avanemisega. see on sotsiaalne aspekt sotsiaalsete teenuste ning veoteenuste parandamine, nende kuvandi parandamine tähendab seda, et reisijaid on rohkem ning see tähendab ka, et raudteesektoris on vaja rohkem töötajaid. täna on raudteeettevõtete töötajate puudus tõeline oht Need liikmesriigid, kes on avanud juba oma turud, näiteks Ühendkuningriik ja Saksamaa, nende praktika näitab, et töötajate puuduse surve viib selleni, et inimestele makstakse rohkem palka ning nende töötingimused on paremad. kui lepingu äh, antakse järgmisele äh, veoteenuse ettevõttele, annab see ka avalikele võimudele instrumendi selles osas, et äh, näiteks ühest ettevõttest äh, liiguvad töötajad järgmisesse ning sotsiaalsed standardid on kõik kaitstud ja tagatud komisjoni ettepanek püüab ka taristuettevõtete eh, tõhusamat tööd tulevikus. infrastruktuuriettevõtted peaksid tagama eh, tõhusad funktsioonid selleks, et taristu kasutamine oleks niivõrd tõhus kui võimalik. see on ka meie ettepanekus kirjas. Te näete ka slaidil, kui erinev see praegu juhtimisstruktuuride mm, eh, vaade on infrastruktuuri ja veoteenuse ettevõtjate vahel. meie toetame vertikaalselt integreeritud struktuure ja meie alguspunktiks on see, et kõige lihtsam ja kõige efektiivsem äh, konkurentsi tagaja raudteeturul on kindlasti institutsionaalne eraldatus. seda komisjon on pakkunud välja ka energiasektori jaoks ja ma arvan, et see peaks olema äh, üleüldine vaikimisi reegel kõikides sektorites sellepärast ei oleks kindlasti äh, pärast äh, uus, uute sätete jõustumist äh, vaja luua uusi ettevõtteid. meie ettepanek pakub välja, et meil oleks institutsioonide jagunemine nendes liikmesriikides, kus endiselt riiklikud ettevõtted tegutsevad raudteesektorit teine võimalus on ainult komisjonile ja enamikele liikmesriikidele vastuvõetav siis, kui tagatakse kõikidele äh, veoteenuse pakkujatele ühtsed tingimused riiklikele ettevõtetele ja eraettevõtetele. Äh, eraldatuse põhimõtted on juba kahe tuhande kolmandast aastast vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele paigas. Nendest äh, põhimõtetest ei ole korralikult kinni peetud, näitavad uuringud, raudteeturgu äh, juhivad endiselt diskrimineerivad praktikad ning seetõttu komisjon paneb ette äh, selgitada konkreetseid meetmeid, mis, mida tuleks võtta nii, et infrastruktuuriettevõtete sõltumatus on ka praktikas tagatud kompromissettepanek leiti energiaturu avanemise puhul kolm aastat tagasi, seda peaksime rakendama ka raudteesektori puhul. aga samuti tuleks hoiduda liigsest bürokraatiast. mitmed muutused on veel raudtee infrastruktuuri juhtimises võetud. juba eksisteerivad ettevõtted ning uued ettevõtted peaksid koos töötama selleks, et veoteenuste osas, tehniliste investeeringute osas ja muude investeeringute osas ühiselt panustada. me oleme Euroopa Liidu infrastruktuuri äh, juhtide äh, koostöökogu kokku pannud selleks, et Euroopa Liidus äh, ühiselt neid asju otsustada. mõningad liikmesriigid aga peavad täna ikkagi Äh, riiklikud infrastruktuuriettevõtted alles hoidma, samas peavad nad muidugi tagama, et infrastruktuuri juht saab sõltumatul moel öö, äh, töötada, sellepärast et muidu ei ole võimalik äh, raudteesektorit avatud konkurentsile luua. nagu ma ütlesin, on see pakett väga ambitsioonikas, raudteesektor ise ning huvirühmad on seda juba ammu oodanud, ma olen kindel, et ka tarbijad on seda oodanud. komisjon ootab nüüd äh, kaasseadusmenetlejatega koostööd selleks, et ühtne Euroopa raudteepiirkond saaks ka praktikaks. ma tean, et tundlikke teemasid on palju, kohalikud probleemid on, mõningad äh, huvigrupid on ka liiga konservatiivsed. me loodame Euroopa Parlamendile aga, et meie jätkusuutliku transpordisüsteemi ja raudteesüsteemi äh, algatus saab reaalsuseks. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, härra volinik! ütleb härra esimees. alustame koordinaatoritega härra Kross, Alcatroi ja härra De Backer ja edasi eh, proua Savisaar eh, härra Kantšan, kas on keegi veel, kes sooviks, eh, härra Fleckenstein soovib sõna? kas veel keegi? võtame siis järjekorras. ja härra Kross saab esimesena sõna. ja, äh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu teile, härra volinik, äh, selle ettekande eest mm meil oli võimalik sellega ka juba enne tutvuda, lugesime dokumente, aga meil on väga hea meel, et oleme nüüd komisjonilt ka ametlikult neljanda paketi dokumendi saanud. algutuseks tahaksin ma öelda, et äh, meie parlament on juba aastaid kutsunud üles tõhusate raudteeteenuste pakkumiseks kogu Euroopas, see on meie eesmärk. ja me usume, et äh, raudteesektor kui selline võib mängida olulisemat rolli, kui ta täna praegu äh, Euroopa transporditurul seda teeb. aga küsimus minu poolt on, kas nõukogu on ka veendunud, et see on õige suund edasi? sellepärast, et kui me vaatame praeguseid äh, rahaotsuseid, siis ühtses transpordipiirkonnas oli väga hea projekt, mis just raudteesektorile keskendus. aga mulle tundub, et vähemalt kui investeeringuid vaadata, siis kas nõukogu ikkagi jagab seda eesmärki raudteede tõhusamaks muutmiseks või mitte? me teame ka seda minevikust, et mõningatel juhtudel ei ole ühtseid piirkondi rakendatud isegi kümne aasta jooksul ja teie viimane äh, raudteede pakett et äh, mida me arutasime, äh, tõkestus ju selle taha, et meil ei olnud sõltumatut äh, sellist organit, kes tagaks meie strateegia rakendamise praktikas ja liikmesriikides. ja ma arvan, et igal juhul on vaja meie poolt saata ka nõukogule sõnum, et me peame selle paketi praktilise rakendamise juurde jõudma ma ei hakka detailidesse laskuma selle paketi enda puhul, aga Rahvapartei äh, suhtes ma tahaksin öelda kolme asja. esiteks, äh, meie fraktsioon tervitab seda, et äh, raudteesektori mm, olukorda püütakse parandada selleks, et läbi kaastalitusvõime toetamise me tahaksime kindlasti vältida sellist olukorda, kus meil oleks endiselt kaastalitustõkked, meil on vaja tugevat äh, äh, koostalitusvõimelist äh, raudteeteenuste sektorit ja selleks, et teenuseid tõhusamaks muuta, nad peavad olema inimestele taskukohasemad, kiiremad ja tõhusamad, kui nad täna seda on. ja teine märkus minu poolt on see, et inimeste reisijate siis ootused raudteeteenustele äh, on erinevad, mõningates liikmesriikides võib ilmselt öelda, et äh, keegi ei ole kunagi millegiga rahul. paljud inimesed tahaksid äh, kasutada küll raudteeveoteenuseid, aga tihti arvavad samas reisijad, et nad ei saa neid teenuseid äh, usaldada Äh, et teenus ei ole usaldusväärne, kuigi see on näiteks keskkonnasõbralik. minu arust äh, nende äh, veoteenuste usaldusväärsus on kindlasti küsimärgi all. ja edasi, infrastruktuuriettevõtted ja veoteenuseettevõtted peavad omavahel paremini koostööd tegema. sest muidu on nii, et vanad varjud tekivad ikka ja jälle. rahvaparteis teeme me seda, mida me tegime ka juba eelmistel aegadel, nimelt vaatame liikmesriikide lõikes, millised on raudteesektori puhul kõige tundlikumad teemad ja tegeleme nendega. ilmselt te teate ka, et et riikides aetakse asju erinevalt, aga meil ei ole vaja mitte siin võtta seadusi seaduste pärast vastu, aga meil on vaja ärilisest küljest raudteesektori jaoks tõhusat tegutsemist äh, Äh, kindlasti aga peame silmas pidama ka seda, et konkurentsi ei moonustata, moonutataks ning et läbipaistvus oleks äh, olemas, nii et äh, loomulikult meil on avalikku raha vaja raudteesektori ja toetamise jaoks, aga samas me ei saa dubleerida selliseid avalikke investeeringuid ning moonutada selle läbi turgu nüüd äh, see majanduslik aspekt, äh, inimestele töökohtade loomine, nende töökohtade ohutuse ja sotsiaalsete standardite hoidmine, jah, ma tean, aeg on läbi, ütleb kõneleja, aga neid teemasid tahaksime me kõiki arutelus ka puudutada. suur tänu, härra Alcatroi, palun sotsialistide demokraatide nimel. suur tänu, äh, härra esimees, ja ma tahaksin ka tänada volinikku sissejuhatava sõnavõtu eest Äh, rääkides koostalitusvõimest ja vajalike struktuuridest ning Euroopa raudteepiirkonna agentuurist, äh, sellele kõigele ma ei hakka siin äh, detailsemalt keskenduma, sest kindlasti teevad seda ülejäänud kõnelejad, aga ma tahaksin rääkida hoopis teenusest kui sellisest. meie eesmärk on ju see, et rohkem inimesi reisiks rongiga. Rongiga see tähendab aga laiemat paletti erinevaid raudteeteenuseid, sealhulgas ka nende marsruutide peal, mis täna on vähe kasutatud. minu küsimus on just turu liberaliseerimine ning äh, avalikud hanked. kõigepealt äh, avatud ligipääs raudteevõrgustikule ühest küljest ning teisest küljest äh, avalikud hanked, hankelepingud, mida riigid pakuvad. see viitab äh, kohe sellele, et me ei peaks kellelegi erilisi tingimusi looma, aga kui ma näiteks oleksin hanke võitja, siis ma tahan täpselt teada, äh, milliseid äh, kasumisummasi ma näen oma lepinguperioodi jooksul ma tahan täpselt teada, kuidas mu majandustegevus äh, kujuneb ning ma tahan oma mm, plusse ja miinuseid juba varem hinnata ja kokku arvutada. avatud äh, ligipääs ja suurem konkurents tegelikult teatud piirkondades võib aga äh, veoteenuse pakkujaid hakata mõjutama ning seetõttu võib olla oht, et et äh, avalike lepingute äh, äh, hangetes osaleb vähem ettevõtteid ja see tähendab seda, et kui on üks pakkuja, siis tarbijale tähendab see kõrgemat hinda lõpuks. praegu tundub, et sellised hanketingimused ei ole igal pool ühtlased Äh, hankelepinguid pakutakse ka ilmselt väiksemates regioonides, äh, kõrvalisemates regioonides, äh, siin on need marsruudid teatud kilomeetrite raadiuses, mis on vaja katta, aga kindlasti veoteenuse ettevõtja peaks teadma, mida konkreetselt sellise hanke võitmine tähendaks näiteks Belgias. Belgias on meie raudteede võrgustik jagatud kaheksa erineva osa vahel äh, kaheksa erinevat lepingut pakutakse seega nende piirkondade teenindamiseks ja minu küsimus on, et kas see tõepoolest reisija olukorda parandab? mulle tundub, et selline killustamine tekitab veelgi rohkem probleeme ja seetõttu ma arvan, et peaks olema rätsep lahendus iga liikmesriigi jaoks, meil on vaja tõhusamat raudteesektorit, mis paremini toimib aga me tahame kindlasti, et reisijad saaksid sellest kasu. praeguses olukorras see ilmselt nii ei ole. härra De Backer, palun. Eh, suur aitäh ja aitäh eh, volinikule uue paketi tutvustuse eest. see oli siis raudteepakett ja eh, see pakett näitab, kui tähtsaks me peame raudteeturgu. me arvame, et tõhusalt toimiv raudteeturg eh, annab meile teatud garantiisid, eh, liberaliseerib eh, turgu. meie liberaalid toetame niisugust mõtteviisi ja ma tahaksin veel mõned punktid esile tuua, mis meie arvates väärivad tähelepanu kui me vaatleme vajadust parandada äh, teenuseid tarbija jaoks, reisija jaoks, et inimesed tõesti arvaksid, et raudteetransport väärib kasutamist, siis oleks ehk oluline ka äh, monopolidega tegeleda liikmesriikides. ilmselt nende tõttu kannatab lä-, läbipaistvus ja äh, ka konkurents kui te räägite nüüd ettevõtete struktuurist ja konkurentsist ja ehm, arutate, milline struktuur peaks toimima, siis infrastruktuurile tuleks kindlasti tähelepanu pöörata. oluline on seos ettevõtjate ja äh, raudtee haldajate vahel, te rääkisite lahtisidumisest ja ütlesite, et see on ainus võimalus. tõesti, meie tervitame seda otsust. oluline on, et komisjon tõesti ähm, juhendaks protsessi nii nagu kord ja kohus, et äh, kaotatakse ära mõttetud Hiina müürid. avalike teenuste pakkumine äh, on väga tähtis, seda tuleb arutada Mattias Grosch rääkis siin äh, sellisest suhtumisest, mis osades riikides esineb, nimelt äh, nagu armastatakse ja ei armastata ka äh, raudteed ja võib-olla saaks kuidagi anda inimestele rohkem võimalusi. et nad oma transpordivajadusi saaksid rahuldada ma arvan, et see on tähtis. Äh, tähtis on see, et äh, ühendatakse erinevaid transpordiliike. volinik rääkis ka mm, sotsiaalsest aspektist äh, ja uurimused on näidanud, et turu avamine on tegelikult sotsiaalnorme tõhustanud, mitte vähendanud neid ja mm, loodetavasti ähm, muudab liberaliseerimine turud siiski äh, tugevamaks sotsiaalses mõttes, läbipaistvamaks äh, ja kokkuvõttes me tervitame seda komisjoni neljandat raudteepakki. Äh, tähtis on ka see, et reguleeriv amet Liit äh, mängiks olulist rolli, nii nagu paketis on ette nähtud. Äh, meie arvates on tõesti te tegemist sammuga edasi äh, niisuguses vald-, teenuste valdkonnas, mida me ei ole veel kunagi näinud. suur aitäh! härra volinik, ütleb härra Kraamer. Te rääkisite Euroopa ülestest raudteevõrkudest ja äh, peab ütlema, et me oleme raudteesektorile mett moka peale määrinud, tegelikult on süsteem killustunud, fragmenteeritud, ehm, raudteetranspordi kasutajate arv on mõnes riigis nelikümmend kuni kolmkümmend protsenti vähenenud, Prantsusmaal, kus ei ole turud avanenud, on vähenenud raudtee kasutajate arv kahekümne viie protsendi võrra, ma ei tea, kas see on õige. aga kui te tõesti äh, äh, erinevate transpordiliikide vahelist konkurentsi ei käsitle, siis, äh, siis süsteem ei toimi. transpordiliigid peavad olema koostalitusvõimelised, me ei taha, et üks ahel transpordiliikide vahel kukub läbi, muidugi on vaja reguleerida ka kiirteid ja kiirteemaksud sisse viia, kuid kujutage ette, et kui erinevad on tingimused erinevatele transpordiliikidele. Ehm, näiteks äh, lennunduses ei maksta isegi kütusemaksu mitte ja kui te olukorda ei muutu, siis ei muutu mitte, muuda, siis ei muutu mitte midagi äh, raha paneb rattad käima, nagu öeldakse, aga mida teie teete? Äh, kuhu see Euroopa raha läheb? kuuskümmend protsenti läheb maanteedele, kakskümmend protsenti investeeritakse ainult la-, raudteedesse. ja kui nii vähe sinna investeeritakse, siis pole ime, et äh, süsteem toodab kahjumit. tegelikult te ei räägi ju üldse, äh, kuidas te rahavoogusid kavatsete ümber suunata, et investeerida rohkem raudteetransporti kuuskümmend protsenti raudteesse ja kakskümmend protsenti maanteedele peab olema see vahe. investeeringud on vähenenud mm, ja te ei ole ka ühtegi projekti, äh, ebavajalikku projekti kustutanud, nüüd te ütlete lihtsalt, et Connecting Europe äh, saab vähem raha ja ütlete, et kõik äh, projektid tuleb siiski ellu viia muidugi Lyon, Torino liin on oluline, aga raha pole. projekt ei ole küll maha kantud, aga raha projekti elluviimiseks ikka ei ole. see projekt ei maksa sugugi palju. me peaksime mõtlema ka järele, kust raha tuleb ja kuidas raha, rahavoogusid kontrollida. mõelge Stuttgardi Ulmi liinile. Euroopa Liit lubas kaasfinantseerida seda projekti kolm miljardit oleks vaja läinud. aga see liin ei ole kaubavedudeks sobiv. kujutage ette, kui saaks käima, käia, sõita rongiga Berliinist äh, Poolasse, Wroclawisse, Štetšinisse. raudne eesriie on juba ju langenud ja kui me mõtleme nüüd hindadele, siis äh, üle viiekümne protsendi äh, rahast, äh, mis äh, liidumaad Saksamaal teenivad transpordilt, kõik läheb raudteele, aga mitte rongidesse. me ei saa endale lubada uute rongide tellimist, see on lihtsalt liiga kallis kujutage ette uut Berliini äh, lennujaama, sinna sõiduks peab raud-, äh, rongiga maksma kakskümmend viis eurot, aga Hamburgist saab raudteejaama äh, kahe euroga. tuleb järele mõelda, kui tõhusalt tegelikult raudtee-ettevõtted töötavad, kui tõhusad on infrastruktuuriettevõtted, komisjon ei ole sellega tegelenud, ei soovi sellest rääkida kui komisjon suudaks midagi muuta, siis oleks meil ju suurepärane, suurepärane raudteevõrgustik, aga teie räägite ikka sellest intermodaalsest võrgustikust. härra volinik, võib-olla te vastaksite meie koordinaatoritele, meil on vist lausa kaksteist sõnasoovi. palun äh, vastake kõigepealt meie koordinaatorite küsimustele, siis annan lihtliikmetele sõna suur aitäh, austatud parlamendiliikmed, koordinaatorid. Te puudutasite kõiki, kõigi, kõige olulisemaid küsimusi. ma pean ka ütlema, et loomulikult tegemist on eelkõige tohutu paketiga, see on väga suur ja tuleb öelda, et kui me raudtee mm, paketti hakkasime läbi vaatama, siis arutasime, mida me saame teha mida on võimalik teha, mida tuleks teha ja, ja kuidas me tahaksime, et see pakett välja näeks. Teie olete kindlasti MOVE peadirektoraadi ekspertidega kohtunud. meie paketis on väga palju detaile, mis tuleb veel äh, läbi vaadata, ega meie tänane kohtumine ei jää viimaseks kindlasti aga mis küsimusi siis tõstatati? nõukogu. Iiri istumise ajal äh, arutatakse raudteepaketi üheteistkümnendal märtsil ja äh, äh, väga tähtis oli seetõttu paketi hääletamine enne jaanuari lõppu komisjonis, et siis nõukogu saaks sellega tegelema hakata. ja vaatame, kuidas liikmesriigid sellesse suhtuvad seda paketti on siiski kaua oodatud ja loodetavasti äh, läheneb nõukogu selle paketile konstruktiivselt. ma ei ole kuulnud, et sellele paketile oleks tohutut vastuseisu. loomulikult on suhtumine erinev, aga mm, paljud siin küsisid ka, milline roll on Euroopa Raudteeametil ja kas tal on keskne roll. komisjoni seisukohad on väga kindlad. meie Äh, näeme ette Raudteeameti tugevdamist, meie arvates on see väga vajalik äh, ja me katsume leida ka vajalikud vahendid selle jaoks, et garanteerida selle Raudteeameti tõhus töö. ma arvan, et meie lahendus on täiesti toimiv äh, sektor on väga huvitatud tsentraliseeritud süsteemist, mille kaudu siis lubasid antakse. aga nagu ma ütlesin, üks, üks vedur, uus vedur. kui sellele on vaja eh, luba taotleda, siis see maksab kuus miljonit, kui seda on uue, eh, kui sellele on vaja korduvsertifikaati, siis maksab see neli miljonit eurot seetõttu on vaja tsentraliseeritud süsteemi, mitte nii, et igas riigis antakse veduritele eraldiseid sertifikaate. tõesti, sektor on huvitatud osamaksude kaudu finantseerima seda, seda struktuuri, seda ühtset struktuuri. nüüd avalikud teenused ja turu avamine ning äh, regionaalsed reisijate veoturud. meie oleme selles ettepanekus olnud väga paindlikud. Äh, meil on erinevaid võimalusi, me oleme üsna tagasihoidlikult suhtunud sellesse teemasse ja me oleme valmis arutama erinevaid ettepanekuid liikmesriikidest, kaaluma erinevaid äh, lähenemisi nii, et järk-järgult turgu avada ja et mingit äkilist revolutsiooni ei tekiks. loomulikult tuleb neid asju arutada ka siin teie kojas ja nõukogus meie oleme valmis järele andma, me tahame lihtsalt, et äh, üldine uus süsteem hakkaks tööle ja siis paljud teist küsisid äh, uute infrastruktuuriettevõtjate ja käitajate kohta ja kes, komisjon on teinud ettepaneku täiesti eraldada infrastruktuurid ja raudteeettevõtjad. nüüd, ma tahaksin ühte elementi siin toonitada, meie näeme selles paketis loomulikult Äh, et, äh, et paketist tekiks ka siis äh, Euroopa lisaväärtus ja mida see infrastruktuuri ja raudteekäitajate eraldamine, mis see annab meile? me tahame, et see süsteem toimiks üle Euroopa. me ei saa nii, et rööpade eest tuleb küll maksta, infrastruktuuri eest tuleb maksta, aga see raha läheb kuhugile konkurendi taskusse. see nii ei käi. ebaõiglast äh, konkurentsi saab vältida ja see äh, ongi probleem, mis tuleb lahendada. Äh, ja me ei kujuta ette, et siin saaks kompromissile minna. me muidugi saame aru, et äh, horisontaalselt või vertikaalselt äh, integreeritud süsteeme võib olla, aga eeskirjad on, peavad olema selged, ühed äh, raudteeettevõtetele, teised infrastruktuuriettevõtetele ja rahavoogude jälgimine peab olema ka läbipaistev ning süsteem peab toimima kogu Euroopas. see on meie suhtumine nüüd muidugi me tunnistame ka seda, et, et äh, võivad alles jääda ka mingid horisontaalsed struktuurid, aga mm, infrastruktuuri haldaja ja raud-, raudteeettevõtte mm, funktsioonid peavad olema e, eraldatud, mingeid ebaõigeid soodustusi ei saa tekkida äh, neile, kes, kes äh, omavad ühest küljest nii äh, infrastruktuuri kui ka ronge ähm, ning ähm, äh, me ei taha, et, et teenitud raha kasutatakse ebaõiglaselt konkurentsieeliste saavutamiseks. muidugi äh, lihtne lahtisidumine, eraldamine on läbipaistev ja selge, aga äh, meie ettepanek või lõppettepanek äh, on juba ikkagi ka parlamendis heakskiitu leidnud, siis kui raudteepaketti läbi vaadati ja niikuinii õigusaktid on olemas, nüüd tuleb garanteerida nende elluviimine Äh, meil on omad äh, liitlased, äh, kes soovivad ka õiglast konkurentsi, seega see on tõesti küsimus, mida arutatakse võib-olla kõige rohkem. ja veel üks väike küsimus, mis nii otse selle paketiga seotud ei ole, keegi küsis investeeringute kohta infrastruktuuri ja Connecting Europe Facility kohta. loomulikult noh, loomulikult äh, ma olen rahandusministeeriumis ka töötanud ja ma tean, et äh, see on, äh, see töö on väga keeruline. me soovime rohkem transpordi infrastruktuurile raha, aga nagu te näete, tagasihoidlik tõus on siiski toimunud ja me tahame ära kasutada oma vahendeid kõige ratsionaalsemal viisil. loomulikult ma tean, härra Kraamer, teid küll. ma võtan teie märkusi väga tõsiselt ja alati olen neid arvestanud, aga eh, katsuge tähele panna ka neid positiivseid arenguid eelmiste üle-euroopaliste võrgustike äh, puhul ei olnud äh, mingit tõusu. Äh, nüüd on meie õigusloomeline ettepanek jõudnud teie kätesse, nõukogu kätesse, loodetavasti võetakse see vastu ja see saab heaks aluseks, mille põhjal siis investeeringuid teha. me võiksime seda teemat veelgi arendada Äh, rääkida teistest äh, transpordiliikidest, aga olukord ei sugugi nii lootusetu, kui härra Kraamer seda kirjeldas. Äh, me tahame, et ka maanteetranspordis kujuneksid välja õiglased hinnad aga katsuge tähele panna, millised muudatused toimuvad eriti kui tegemist on äh, raudteepaketiga, siis see annab meile tõesti äh, palju rohkem võimalusi õiglase konkurentsi tagamiseks, äh, suurem läbipaistvus, paremad eeskirjad ja tõesti parem võimalus konkureerida ka teiste transpordiliikidega. suur aitäh! jah, Hamburg, Brandenburg ja need lennujaamad, ma ei tea, mina ei suuda neid, neid kohti mõjutada. tänan. suur tänu, kolleegid, mul on veel kaksteist sõnasoovijat annan kõigile kolm minutit ja siis on volinikul veel kümme minutit vastata teile. kui te olete kõik oma küsimused ära esitanud, siis läheme edasi ja räägime keskkonnahoidlikust transpordist. härra Siile, härra Rikee, härra Lightfoot, proua Savisaar, härra Pööge, härra Bach, Kanchan, Fleckenstein, Dermosa, äh, Rapaise ja Baltsaitis. nüüd on vist kõik kõigepealt härra Ziile, kolm minutit. suur tänu, Brian, suur tänu, et andsite mulle sõna ja vabandust, et me teid nii kinni peame ja et ma hiljaks jäin. meie paneme suurt lootust koostööle komisjoniga tulevikus iseäranis, mis puudutab ohutuse turva, sertifikaate ja koostööd liikmesriikide pädevate organite ja Euroopa Raudteeagentuuri vahel. praegu ei ole meil kõikides keeltes veel tõlkeid, kuid paistab, et kõiki võimalikke võrgu olukordi veel arvesse ei võeta, Äh, on riike, kus ühe liikmesriigi turvatsertifikaat ei maksa praktiliselt mitte midagi, seda saab ühe kuu aja jooksul teha äh, ja see kehtib ainult ühes riigis. Äh, komisjon ütleb, et see peab võtma neli kuud, äh, et see peab maksma mingi summa, aga see peaks kehtima kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aga me peame arvesse võtma kõiki võimalikke olukordi ning äh, peaksime kõikide institutsioonide ja sidusrühmadega koostööd tegema selle nimel, et leida hea kompromiss. sedasama võib öelda ka liikmesriikide ohutusega tegelevate organite kohta, need paistavad olevat otsekui äh, alluvad Euroopa raudteeagentuurile ja äh, see paistab tekitavat täiendavat koormust raudteeettevõtjatele äh, nii et äh, ma arvan, et me peame sellel, selles vallas veel koostööd tegema, kui teil on midagi selle teemavaldkonna kohta öelda, siis oleks mul väga hea meel. Äh, Dominic Rikke, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, äh, suur tänu ka volinik Kallasele ja komisjonile üldiselt selle eest, et te tutvustate meile seda neljandat raudteeparki, paketti ja kõigepealt üks kommentaar, raudtee ja keskkond, miks meil ei õnnestu raudteed keskkonnahoidlikult arendada, tegemist on raske signalisatsiooni ja ohutusega seotud süsteemiga ning äh, põhjuseks on ka see, et äh, paljudes liikmesriikides äh, valitsevad protektsionistlikud meeleolud, arvesse tuleb võeti, võtta kõikide sidusrühmade arvamust ja Äh, igaüks kaitseb oma tagamaad äh, ja sellepärast asjad ei ole liikunud. Äh. Te teate, millised ettepanekud tegi nõukogu seoses eelarvega, järgmisel finantsraamistikuga seoses ma tahaksin teada, et kuidas te kavatsete tagada, et Euroopa raudtee agentuur täidab oma kohustusi, et neil on piisavad ressursid nüüd ajal, mil vahendeid kärbitakse, see tõenäoliselt on keeruline ja siis me rääkisime siin infrastruktuurist, infrastruktuuri arendamisest, ressursid, piisavad ressursid on puudu nii et meil tekib selline nii-öelda äh, eelarve ja äh, transpordikääride olukord äh, ja siin on mitmeid ettepanekuid tehtud, integreerides erinevaid ettepanek-, Äh, erinevaid meetmeid, mis satuvad omavahel äh, vastuollu. ja mul oleks üks küsimus ka. kõik need kohustused, äh, mis on raudtee-ettevõtetel, ei võta arvesse eelarvelist olukorda ja kuidas te kavatsete tagada sellist äh, äh süsteemi, et äh, poleks mingisuguseid pettuseid äh, ja minu viimane märkus äh, liberaliseerimise kohta raudteepakett ja avalikud teenused, milline seos neil on, uus avaliku, avalike hangete koodeks on ka vist väljatöötamisel, mingine, milline äh, suhe on siis sellel nüüd äh, raudteeturuga äh, ja ma tahaksin rääkida ka sotsiaalsest küljest. tahaksin meenutada, et seitsesada viiskümmend tuhat raudteetöötajat on oma muret väljendanud ja kindlasti see peaks meid ka muretsema pan-, panema. tänan. Mr Lightfried, three minutes please, you are. härra Lightfried, suur tänu. volinik, meil on olnud huvitavaid arutelusid liberaliseerimise teemadel ja kui ma rääkisin saksa keelt, äh, siis mul oli tunne, et me ei saa üksteisest äh, päris täpselt, äh, ei saanud üksteisest päris täpselt aru, nii et ma proovin nüüd inglise keeles, mul on väga hea meel, et koordinaatorid oma küsimustega juba käsitlesid peaaegu kõiki asju, mis mulle huvi pakuvad, nii et mul on ainult mõningad väikesed küsimused. kõigepealt avalikud teenuserakendused, ma tean väga tõhusaid raudteesüsteeme, kus äh, kasumitootlikud marsruudid rahastavad neid marsruute, mis kasumit praktiliselt ei tooda või ei toodagi äh, ma ei taha teilt kuulda, et komisjon on väga paindlik selles küsimuses, ma tahaksin teilt konkreetselt ettepanekut selle kohta, et kuidas selline süsteem saaks jätkuda ka liberaliseeritud turutingimustes ja kas on konkreetsed kohustused ettevõtete jaoks, kes äh, teevad, kes töötavad äh, marsruutidel, mis toodavad kasumit, töötada ja katta ka marsruudid, mis seda ei tee lahtisidumine, liberaliseerimine, äh, erastamine peaks teie nägemuses olema lõppkokkuvõttes kohustamine. meil on Euroopas süsteemid, kus on infrastruktuuriettevõtted ja raudteeettevõtted lahti seotud ja see toimib väga hästi, aga ka teistmoodi vastupidist süsteemi on, mis toimiks ja miks me peaksime selle süsteemi siis kummutama, kui äh, see toimib? ja kolmas küsimus ei olegi tegelikult küsimist, vaid pigem palve. palun ärge selgitage meile, et Ühendkuningriigi raudteesüsteem on suurepärane äh, eeskuju meile kõigile Ühendkuningriigi areng oli tõeline katastroof, läks maksma rohkem vii-, Briti maksumaksjale üle viie miljoni naela või euro. nii et äh, Briti süsteemi liberaliseerimine ei ole meie jaoks mingisugune eeskuju. ma arvan, et äh, see on lihtsalt suurepärane näide äh, katastroofist, mis raudtee sektori arengus võib aset leida. proua Savisaar, palun kolm minutit. esimees, austatud volinik, eh, algatuseks ütlen, et mina olen küll täiesti raudtee, raudteeusku ja ei usu, et raudteesid on võimalik kunagi täiesti kiirteedega asendada ja üldiselt on mulle komisjoni ettepanek arusaadav ja, ja igati toetan seda. mul on paar konkreetset täpsustavat küsimust. sa rääkisid eh, riigi omanduses või siis eraettevõ-, eraettevõtluse käes olevatest ettevõtetest ja sellest, et reeglid muutuvad ühtseks, sõltumata siis omandivormist. ja ka, äh, tahtsin küsida, et kas see puudutab siis ka riigihankeid või avalikke hankeid või tendri väljakuulutamisel, et kas ka need reeglid, sõltumata sellest, kas see on riiklik ettevõte, eraettevõte, kas need reeglid on, muutuvad ka sarnaseks, sest me teame, et osades riikides need siiski seni veel ei ole, ei, ei toimu ühtsete reeglite järgi. ja teine küsimus, see võib-olla ei, ei olegi selle paketiga niivõrd seotud, aga kui me edasi laiemalt mõtiskleme, et kas komisjon on mõelnud ka ka selles suunas, et, et, et võib-olla kehtestada mingid stiimulid või luua stiimulid või või präänikud või piitsad nendele liikmesriikidele, eh, kus veel ei olegi seda valmis ehitatud raudteeliine, et ka selle paketiga võiks luua mingit boonuspunkti, et, et innustada neid, neid liine, eh, raudteeliine välja ehitama ja rajama, sest me ei saa, vastasel juhul me ei saa rääkida ühtsest raudtee, raudteepiirkonnast ja ühtse, ühtsest turust. aitäh. härra Pirker. suur tänu, esimees, lugupeetud volinik. olen teiega nii mõneski ühel meelel. meie raudteede tõhusus on oluline, kui me tahame, et meie äh, raudteeteenused oleksid äh, avalike teenuse pakkumisele keskendunud, ohutus on oluline, usaldusväärsus on oluline, ühtne haldussüsteem on oluline äh, ja vaba juurdepääs infrastruktuurile, ka selles osas olen teiega nõus aga kui te rääkisite esimest korda, siis te ütlesite, kui ma õigesti aru sain, milles ma pole kindel, et äh, ettevõtte struktuur võib jääda alles äh, siis, kui ettevõte oli olemas, äh, siis, kui struktuur, kui, kui uus direktiiv jõustub ja kui on süsteem, ühesõnaga, mis toimib, siis seda ei hakata muutma. ja te ütlesite, et lahtisidumine on teie jaoks väga oluline, kui me tahame saavutada äh, raudteepaketiga edu, nii et palun selgitage meile täpselt, äh, kuidas see äh, lugu nende valdusettevõtjatega on. ja ka lennu rakenduspaketi osas olid samad küsimused, me toetame väga paljusid äh, elemente sellest paketist, kuid on ka kriitilisi mureküsimusi ja mis meile meeltmööda ei ole, mis võivad kogu äh, paketi läbi kukutada, kui üheksa, kui me oleme üheksakümne protsendiga nõus ja kümne protsendiga e-, elementidest ei äh, saavutame kokkulepet, siis võib see nii juhtuda ja raudteepaketi puhul oleks tore, kui äh, me ei peaks kogu paketti hakkama uuesti läbi arutama. Äh, meil on valdkondi, kus me oleme saavutanud äh, kokkuleppe ja see osa tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta, et tagada raudteesüsteemi tõhusus. me ei tahaks takistada kogu paketi arengut nii et äh, kui äh, on mingeid küsimusi, kus me kokkulepet ei saavuta, siis ei tohiks see takistada ülejäänuga äh, tehtavat tööd. ja kui on võimalik, kui on siis need head lahendused, milles on juba kokku lepitud, peaks rakenduma enne, kui me leiame lahenduse veel jäänud mureküsimustele suur tänu, ütleb härra Pah-, äh, suur tänu, lugupeetud volinik, teile ka teie sissejuhatava sõnavõtu eest, ma arvan, et meil on võimalik veel pöörduda tagasi äh, selle teema valdkonna juurde ja teiega sel teemal veel mõtteid vahetada, aga mul on üks küsimus, äh, mis on otsekui härra Birkeri küsimuse jätkuks. Me räägime siin tervest paketist täna ja nagu öeldud me kõik tahame koostoimimisvõimet, ohutust, tahame teenida reisijate, meie tarbijate huve, tehniline ühtlustamine äh, on kindlasti oluline meie jaoks ja ähm, aga samas äh, lisaks neile positiivsetele küsimustele, milles me oleme saavutanud üksmeele, on ka väga vastuolulised, vastuolulisi teemasid. lugesin Saksamaa päevalehest, et komisjon tahab tugevdada äh, konkurentsi Euroopas. ma ei tea, kas komisjon tegelikult tahab seda tugevdada või peale suruda. Äh, mis puudutab äh, raudteepaketi ülevaatamist, siis jah, meil on olemas mingisugused ühised alused, me võime jätkata oma tööd Euroopa ja liikmesriikide reguleerimistasandil. igal juhul äh, on teemasid, äh, mille puhul me võime saavutada kokkuleppe Iirimaa eesistujariigina, on teatanud, et nemad tahaksid tehniliste äh, standardite küsimusega edasi minna, see on hea ja samas äh, viimase aastakümne kogemused näitavad, et äh, ei saa midagi kellelegi peale suruda otseselt, äh, rahvas hakkab sellele vastu, parlament hakkab sellele vastu, personal, ametiühingud, nii et äh, võib tekkida võimuvõitlus, mis ei teeni meie raudteede huve. ja me hakkasime rääkima avatud mudelist paar kuud tagasi, aga siis arutelud hääbusid. miks nii? liikmesriikidel on väga erinevad tingimused, piirkonnad on erinevad, kultuuriline taust on erinev, raudteede võrgu ulatus, pikkus ja nii edasi ja nii edasi. liikmesriigiti on olukord väga erinev ja ühtse ähm, kõigile ühesuguse mudeli kehtestamine äh, võtab väga palju aega, kui see pole lausa võimatu. ja me tunneme ettevõtete siirdamine, varade ülekandmine ja nii edasi ja see paistab valmistavat teile, äh, rääkides sellest protsessist rohkem muret kui personal, aga ma arvan, et ka seda tuleks arvesse võtta. suur tänu! ütleb härra Kantšan. lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, ka mina leian, et tehtud on juba palju, avaldan tunnustust volinikule ja tema töötajatele, kuid äh, samas äh, ma pean tunnistama, et äh, meie seas valitseb teatav silmakirjalikkus. kui me tahame tugevdada ühtset Euroopa turgu, mida me kõik tahame, on meil vaja läbipaistvust, konkurentsi, meil on vaja ka ressursse ning äh, me peame hindama aega õigesti, meil on vaja usaldusväärset äh, ajakava ja tähtaegu nii lähitulevikus kui kaugemas äh, perspektiivis. ja samas, kui me vaatame saavutatud saavutatud, siis praegu on meie ees äh, neljas raudteepakett, kuus toimikut pluss üks äh, erinevad äh, viivitused, sisetõrked komisjonis ja nii edasi ja nii edasi. nii palju, kui ma olen aru saanud, siis sisemised tõrked või takistused nõukogus ja mul on lõppkokkuvõttes selline mulje, et meie soovitud eesmärke on väga raske saavutada. me räägime kogu aeg mingisugustest põhimõtetest, mingisugustest väärtustest, mis meie jaoks on iseenesestmõistetavad. me kõik tahame läbipaistvust, konkurentsi, usaldusväärseid äh, sõiduplaane, äh, ajakava äh, ja samas, kui me hakkame rääkima ressurssidest, siis me kõik teame ju, mis on erinevatel eelarveridadel kirjas ja äh, ma pean ütlema, et äh, lisaks nendele prioriteetidele, mida me püstitame, on vaja ka poliitilist tahet, äh, mis aitaks meil leida võib-olla mingisuguseid äh, täiendavaid või alternatiivseid rahastamisvahendeid. suur tänu. härra Fleckenstein. lugupeetud volinik. mitmed asjaolud, millest siin on millest ma soovisin rääkida, on juba käsitlemist leidnud, on äh, nii mõningaidki elemente, mille osas me kõik oleme ühel meelel ja mis aitavad meid äh, meie ühistele eesmärkidele lähemale. Äh, mul on küsimus lahtisidumise kohta. olen nõus härra Groschiga selles osas, et me ei tahaks dogmaatiliselt sellesse suhtuda ja sellest tulenevalt ka minu küsimus. Äh, dokumendis, mida te meile tutvustasite, räägite valdusettevõtte struktuuri ja alalhoidmisest. ja kas teil või härra Ruutel on mingisugune ettekujutus sellest, miks võiks äh, ettevõtetel olla selline äh, valdusstruktuur üldsegi. Teil peavad olema mingisugused konkreetsed näited, kui te sellise alternatiivi kohta ettepaneku teete. ja äh, me oleme kuulnud äh, juba erinevatest äh, kompromissidest ja selle võimalikkusest ja lõpuks me selle ka saavutame, eks ole. härra Tremos, suur tänu, lugupeetud volinik, tere tulemast siia parlamenti, mul on teile kaks lühikest küsimust kõigepealt. Te rääkisite oma vastustes Euroopa Raudteeagentuurist ja ma tahtsin teada, kas on neljandas raudteepaketis lootust mingisuguse Euroopa reguleeriva asutuse küsimuses. ja parlament suhtuks väga positiivselt sellisesse ettepanekusse, oleme rääkinud äh, raudteepaketi ülevaatamisest ja üks järeldusi oli, et me leppisime kokku, et äh, Euroopa turul on vaja mingisugust äh, Euroopa tasandi reguleerimist ja ka kui ja härra Grosch, käsitledes transpordi valge ra-, valget raamatut, esitas samuti selle mõtte meil on vaja äh, võib-olla midagi enamat kui liikmesriikide äh, reguleerivate ametite võrgustikku ja siis veel minu teine küsimus, äh, kas põhivõrgu projektide jaoks on piisavalt vahendeid? härra Zaribi. suur tänu, lugupeetud volinik ja mis puudutab raudteed, siis äh, te olete valmis olema, töötama läbipaistvalt ja loodame, et äh, te olete valmis seda tegema ka kabotaaži küsimustes, aga mis puudutab äh, raudtee valdkonda, siis me jagame eesmärki. me peame koostoimimist parandama, ühend transporti, raudteeteenuseid, aga lubage, lugupeetud volinik, et ma kahtlen teie pakutud teekaardis. Teil paistab olevat üks retsept kõikide nende eesmärkide saavutamiseks, nimelt liberaliseerimine. mul on tunne, et kõige tähtsam jääb mul meil kahe silma vahele ja meil on tänases maailmas üha vähem vahendeid infrastruktuuri jaoks ja kui me tahame toimivat äh, Euroopa äh, raudteestruktuuri, äh, siis me peame raudteeinfrastruktuuri massiviisiliselt investeerima. kõik uurimused näitavad, et meil on vaja oma kolmesadat miljardit ja pärast kaheksanda veebruari tipp kohtumist on meil piiratud vahenditega ette, ette eelarve ettepanek ja ma ei tea, kas meie ambitsioonid on üldsegi äh, realistlikud ja samal ajal paistab volinik läbi suruvat liberaliseerimise mõtet äh, ja SNCF on praegusel hetkel äh, SNCF-il on tõsine puudujääk, miljardeid äh, ja ma arvan, et me ei saa siin vastandada erasektorit, avalikku sektorit äh, ja me peame arvesse võtma, et meil on ka teatud määral ühised eesmärgid Teie olete liberaal, äh, aga te tahate rigiidset lähenemist, äh, mis kehtiks igal pool Euroopas kõigi jaoks ühesuguselt ja äh, vahendite küsimus jääb endiselt päevakorda ja meil on küll ühised eesmärgid, aga liikmesriikidele tuleb jätta ka teataval määral paindlikkust, nii et me ei diskrimineeriks kedagi, aga tegutseks läbipaistvalt ja nii ja ma kutsun üles teid tulema meile vastu, näitama üles paindlikkust ka selles liberaliseerimise küsimuses, nagu te olete teinud varem. see on. Oui, merci, monsieur le president. Monsieur le commissaire, dans vos euh, propos... härra esimees, suur aitäh teile sissejuhatuseks. Teie, härra volinik, rääkisite, et äh, võrreldes sõiduautodega on raudtee osatähtsus vähenenud ja mina jagan seda seisukohta, aga teisest küljest äh, mina ei jaga teie järeldusi. Äh, mulle tundub, et investeeringutest rääkides puudub piisav poliitiline tahe. ja seetõttu olemegi jõudnud niisugusesse olukorda nagu praegu, kus raudtee ei ole sugugi äh, edukas. Äh, kuidas te saate rohkem konkurentsi ja, ja rohkem liberaliseerimist saavutada? meie reisijatena ootame, et konkurents äh, viiakse sisse, aga, aga tegelikult äh, meie tahame, et äh, rongid saabuksid ja lahkuksid jaamast õigel ajal, et äh, reisimine oleks turvaline, olenemata geograafilisest paigast ja ilma, et peaks muretsema, kas üks rongiliin on kasumlik või mitte ja kui te holdingfirmadest räägite, siis äh, te ütlete, et pärast pakett, neljanda paketi vastuvõtmist äh, neid holdingfirmasid enam ei ole. Äh, ma ei tea, see on juba kunagi lahendatud ju, selliseid holdingfirmasid on ka, mis väga hästi toimivad, aga probleem on läbipaistvuses Äh, tähtis on äh, rahavoo äh, läbipaistvus holding firmast käitajale ja minu arvates ei ole otsustatud või, või ei ole vaja holding firmade keelamist kogu Euroopa Liidus nüüd. ja veel, kuulasin teid tähelepanelikult küll, aga te ei rääkinud töötajatest ja raudteetöötajate palkadest. ma olen väga sageli kuulnud, nagu tänagi, räägitakse lennunduse liberaliseerimisest, aga kui me sotsiaalsetest tingimustest räägime, siis muide, raudteesektoris on töötajate olukord palju hullem kui lennunduses. Äh, seega äh, teie muidugi äh, pakute välja liberaalse süsteemi, aga kuidas see sobib sotsiaalse aspektiga, tänan. suur tänu, kas te saaksite nüüd mikrofoni välja lülitada, ütleb härra esimees eelkõnelejale ja härra Ertuk saab sõna. suur tänu, härra esimees, Euroopa Liidu kodanikud, härra volinik, neil on tõepoolest praegu hetkel äh, probleem, nad ei suuda liberaliseerimistempoga kaasa minna. miks ma seda räägin? sellepärast, et äh, ka mina olen kuulnud seda ikka jälle väljaütlemistes äh, ükskõik kuidas, kas see on eesmärgipärane või mitte, ideoloogilistel põhjustel on vaja liberaliseerida ja nii ongi. ja kuna see on minu arust kahtlane, siis tahaksin küsida kolme küsimust, härra volinik. esiteks äh,, mis puudutab neljandat raudteede paketti, siis me ei näe praegu mitte ühtegi lõiku selles tekstis, mis räägiks praegu taristu finantseerimisest, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidus äh, raudteetaristut äh, rahastada. Euroopa Liidus ei ole olemas riiki, kes saaks oma infrastruktuuri investeeringutega plussi kuidas siis Euroopa Komisjon äh, seda olukorda äh, muuta saaks või parandada saaks? ma arvan, et see liberaliseerimise eesmärk ei vii meid lahenduseni, sellepärast et miks peaks olema ühel ettevõttel huvi praegu investeerida miljardeid ja miljardeid eurosid taristusse, kui nad tegelikult Eh, ei saa enam mõjutada oma infrastruktuuri kasutamist, nad ei näe, millist sissetulekut see tulevikus toob. kuidas peaks olema ettevõte siis motiveeritud sellesse auku investeerimast? teine küsimus, härra volinik, kui ma õigesti nüüd meenutan, siis eh, selle aasta alguses läbivaatamise klausel on jõustunud ja eelnevad kolleegid juba ütlesid, et see, mida me oleme Euroopa Liidus püüdnud saavutada, käib sellele läbivaatuspõhimõttele vastu. ja selle paketi läbivaatamise tulemused ehk peaks ära ootama ja siis alles otsustama, kuidas nende probleemidega tegeleda mina usun ja minu hinnang on see, et raudteepaketi läbivaatamise tulemusi ei saavutatud veel eelmisel aastal ja seetõttu püütakse nüüd anda välja uus pakett ja ideoloogilised äh, eesmärgid täita. ja nüüd äh, kolmas küsimus, kui kõik on praegu nii hästi, siis miks pärast neljanda raudteepaketi avaldamist te lükkasite edasi? suur tänu, härra Paltsaitis, palun! Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų. suur tänu, härra esimees, härra volinik. me saame aru, et äh, see temaatika on väga keerukas ja seetõttu on ju täiesti arusaadav, et äh, raudtee suured projektid ja ka energiaprojektid muutuvad mitte ainult majanduslikeks, vaid poliitilisteks küsimusteks. sellepärast, et iga riik peab eh, teatud hulga kaubast eh, raudteel vedama ja saama teatud eh, hulga sissetulekut selles vallas. see on lisandväärtus jah, ühest küljest lisandus riigieelarvesse, aga teisest küljest see loob ka töökohti. minu arust on kõige olulisem teema just liberaliseerimine ma tahaksin kutsuda üles, härra volinik, et ehk tulevikus võiks mõelda äh, raudteede muutmise peale kogu Euroopas sellise poliitika raames, mis oleks ehk kasulikum Euroopa ettevõtetele. paljud Euroopa Liidu ettevõtted lähevad pankrotti või viivad oma tegevuse üle kolmandatesse riikidesse, inimesed kaotavad töökohti äh, ja viissada miljonit eurot oleme näinud sel aastal juba kadusid äh, sellise tegevuse läbi. iga riik peaks arvestama oma äh, võrgustikke, oma raudteerööpaid ning oma asukohta ning tõstatama just need küsimused. näiteks on erinevad tasud äh, siis Balti riikides kaubaveoteenusteid pakkuvaid ettevõtetele ja teistele. mikspärast me peaksime olema õnnelikud ja rahul sellise raudteepaketiga, mis tegelikult äh, te-, tähendab meile töökohtade kadu. minu koduriigis äh, näiteks kaotab äh, sada inimest, ütleme näiteks töö, aga samas kolm inimest, kes on kõrgkvalifitseeritud raudtee valdkonnas, saavad tööd kuskil mujal liikmesriigis kui me läheme edasi liberaliseerimisega, teatud kolmandad riigid, sealhulgas näiteks Venemaa, kus eh, vabaturu põhimõtteid ja ausat konkurentsi ei austata, eh, nemad eh, näiteks tegelevad täielikult dumpinguga ja kui meie raudteeettevõtted on juba alla surutud, siis hakkavad ka Vene veoettevõtjad hinda tõstma. ma arvan, et me peame midagi tegema selleks, et äh, kaubavedu ei to-, toimuks mitte maanteel, vaid raudteel. meil on vaja ka äh, kiirronge reisijate veo jaoks ja vastavat infrastruktuuri äh, nii et siin on teatud mõtteid, millega vastu me ei ole, aga kui me mõtleme põhimõtetes, siis me peaksime muudatusi esile kutsuma kogu Euroopas proua Laia-Sender ütleb, äh, härra esimees, ma juba panin kinni kõnelejate nimekirja, aga te tahate sõna hästi, tehke lühidalt. suur tänu, härra esimees. suur tänu, et äh, ikkagi lubasite mul kõneleda. jäin veidi hiljaks ja vabandan kohe selle eest aga mida me siis tahame? me tahame Euroopa raudteepiirkonda, me ei taha Hispaania või Saksamaa või mõne muu riigi raudteepiirkonda ja me oleme püüdnud seda kõike teha, näiteks äh, sidudes lahti omavahel infrastruktuuriettevõtted ja reisijateveoettevõtted, avades uusi raudteekoridori ja nii edasi, aga nüüd on meie ees neljas raudteepakett oma uute elementidega ja siin on minu arust kaks olulist vajakajäämist. esiteks rahastamisküsimused. kuna rahastamine on reaalmahtudes vähenenud ja samas on meil rohkem liikmesriike lisandumas, siis on selge, et olukord on kriitiline, sellepärast et investeeringuid lihtsalt napib. mis veel olulisem Äh, minu arust on täna oluline puudus see, et meil ei ole sotsiaalset raamistikku. me ei saa täielikult raudteepaketti rakendada, kui me kõige suurematele väljakutsetele ei vasta, nimelt äh, raudteesüsteemi avanemine mm, ka töötajate suunal. minu arust ei ole see pakett praegu sellisel kombel tasakaalus, sellepärast et äh, töötajate huvisid ja sotsiaalset aspekti ei ole ju kaasatud ja minu arust sellisel juhul ei ole ka pakett usaldusväärne Äh, härra volinik, äh, ei ole just eriti palju teemasid siin õhku visatud, kas pole? ironiseerib härra esimees. ma, mulle tundub, et lihtsalt üks vastus äh, kümnele küsimusele või nii oleks siin õige suhe. jah, ütleb härra Kallas, tõepoolest mitmeid väljaütlemisi siin erinevate paketi aspektide kohal tehti aga teen alguse viimastest märkustest, mis puudutab tööhõivet ja inimeste äh, sotsiaalset dimensiooni. me ei räägi liberaliseerimisest liberaliseerimise pärast. kahekümne aasta jooksul on nelikümmend kolm protsenti tööhõivest kaotatud just äh, raudteel, näiteks Rumeenias on kuuskümmend protsenti töökohtadest just äh, raudteesektoris kadunud me oleme oma mõjuhinnangus praegu arvutanud välja, et kolmkümmend neli miljonit raudteereisijate kilomeetrit aastas võib neliteist tuhat lisatöökohta luua Euroopas selles sektoris ja see on üleüldine pilt, mida me peame vaatama. me oleme oma ettepanekud teinud väga ettevaatlikult, sotsiaalse dialoogi sätteid oleme arvesse võtnud me oleme sotsiaalselt kaasanud töötajaid sellesse arutelusse, aga probleem on praegu selles, et kui raudtee vajub auku, siis ei ole ka tööhõivest mõtet üldse rääkida. ja meie eesmärk on ju praegu äh, toetada lihtsalt raudteesektori teenuste mahu kasvu. nii et ma ei võta eriti tõsiselt neid argumente, et me oleme siin midagi räigelt liberaliseerinud, ei, see ei ole ideoloogiline pakett, see on praktiline pakett ja kui te tahate ja mis küsimus oli selle paketi edasilükkamisest, mis mõttes edasilükkamine, üks kuu läks edasi, kas see oli väga dramaatiline või strateegiline Pff, minu arust, kui ma arvestan Euroopa Komisjonis oma kogemust, siis üks kuu, kui me arvestame, et üheksateistkümnendal detsembril see äh, avaldati, üheksateistkümnendal jaanuaril võeti vastu, minu arust ei ole see väga dramaatiline edasilükkamine. nii et nii, nagu planeeritud, põhimõtteliselt tegime asja ära mis puudutab investeeringuid, Te ütlesite, et lahtisidumine on paha, sellepärast et rah-, et ettevõtted on infrastruktuuri investeerinud. ei ole niimoodi, ettevõtted ei ole taristusse investeerinud, hoopis maksumaksjad on. kahe tuhande üheksandal aastal toetusrahad pluss maksumaksja raha oli nelikümmend kuus miljardit eurot äh, taristusse. see ei ole ka jätkusuutlik. kui me tahame rohkem teenuseid, rohkem investeeringuvõimalusi, siis äh, tegelikult äh, see on meie, kogu meie paketi eesmärk. ja ikka ja jälle reisijateveo ja taristu eristamine, see on selle paketi eesmärk, aga miks siis pakett, miks me lihtsalt ei rääkinud siin äh, koostalitusvõimest? aga mis me räägime siin koostalitusprobleemidest, kui meil ei ole ühtset Euroopa raudteepiirkonda, siis ei ole mingisugust äh, koostalitusvõimet üldse vaja, siis igaüks oma riigipiiride Äh, nii transporti läbi viib ja me ei peaks üldse rääkima siis ühtsest Euroopa raudteepiirkonnast. nüüd, kui me räägime piiriülesest dimensioonist, äh, sealt alates on vaja teatud äh, elemente, kus on õiglane konkurents ja just täpselt selle pärast me ei ole nõus, et taristust teenitav tulu toetab reisijate vedu näiteks läbi selle ostetakse raudteeveoettevõtteid teistes liikmesriikides. sellepärast, et ühest küljest maksumaksja raha investeeritakse tänasel päeval taristusse ja siis seda raha kasutatakse ostmaks üles konkurente teistes riikides. täna on see praktika. nüüd, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, ootame ära need otsused nii teie poolt kui mujalt, vaatame siis, mis saab teha loomulikult on raha vähem, kui me ootasime, aga me tegelikult olime ka tagasihoidlikumad raha küsimisel, investeeringuid oleks vaja teha palju suuremas mahus. ja liikmesriigid on juba teinud lubadusi minevikus äh, infrastruktuuri investeerimises, raha on napilt igal juhul. nüüd äh, Euroopa äh, Raudteeagentuuri roll tulevikus jah, kasvab me püüame praegu eh, vastavad pädevad asutused eh, teatud Euroopa võrgustikku integreerida ja nii nagu on olemas Euroopa tasandi lennuohutusamet, tahame me ka Euroopa tasandi raudteeohutusametit. aga eh, teatud ulatuses me muidugi tahaksime, et ohutuse eest vastutavad ametid jätkaksid ikkagi tööd liikmesriikides nüüd, mis puudutab äh, seda, et teatud kasumlikumad liinid aitavad üleval pidada vähem kasutlikumaid liine, jah, me oleme pakkunud välja nii-öelda majandusliku tasakaalu mudeli, nii et liikmesriikides on paindlikult võimalik, äh, igaüks saab liikmesriigis siis leida äh, vastava tasakaalu nende rohkem ja vähem kasumit töötavate marsruutide vahel nüüd Ühendkuningriigile viidati. mina ei ütle, et see on mingisugune musternäidis, aga ma võtan selle lihtsalt kui selliseks ratsionaalseks mudeliks. Nad on ikkagi aidanud toetada raudteesektorit, isoleeritud võrgustikud ma arvan, et seda peaks eraldi vaatama, liikmesriikide ohutuse eest vastutavad ametid jätkavad oma tööd ja me peame nende tegevust kuidagi koos, kokku koondama. me ei räägi siin üldse privatiseerimisest või mitte, meil ei ole ju praegu raudtee-ettevõtte omanduse suhtes mingit sõna sekka öelda tegemist on ettevõtetega, ükskõik, kas see on siis riigiettevõte või eraettevõte, praeguse paketi puhul ei ole see üldse tähtis. ja ka avaliku hanke reeglid siin ei ole selles mõttes erinevad riigiettevõtetele või eraettevõtetele. Need on siis vist põhilised küsimused. ja nüüd hetkel me kindlasti eh, ettevõtete struktuuri praegu ei eh, taha, et koheselt mõjutataks või muudetaks. me tahame näha praegu väga selget pilti, me tahame rahavoogude äh, infrastruktuuri ja reisijateveo osade liikumist väga näha, me tahame, et see oleks läbipaistev, me näeksime, kuhu rahavood lähevad ja see ongi meie paketi eesmärk tegelikult. nagu ma ütlesin, siis tänane olukord on selline, et Äh, raudteetransport on teiste transpordiviisidega äh, äh, suures konkurentsis, kuidas konkurentsi tasakaalu tagada erinevate transpordiviiside vahel, on suur küsimus, aga seda ilmselt arutama, arutame tulevikus uuesti räägime praegu siis konkreetsemalt raudteede paketist. suur tänu. suur tänu, härra volinik, ütleb härra esimees ma olen kindel, et meie ees on huvitavad nädalad. oleme otsustanud, millised fraktsioonid on raudteepaketi raportööri rollis ja siis ilmselt fraktsioonide juurde ja raportite juurde saavad ka konkreetsed autorite nimed kirja panna järgnevatel lähenematest. kas härra Reuter teeb ettekande puhaste kütuste osas või teie ise. ei, tundub, et härra volinik tahab siin ennast piitsutada, jääb meie ette ka järgmiseks päevakorrapunktiks, mis on äh, puhas transport ja teil on jälle sõna, härra volinik. suur tänu, härra esimees, jälle üks huvitav pakett härra esimees sekkub, et inimesed, kes tahavad lahkuda, tehke seda palun vaikselt, ärge siin äh, juttu ajage, praegu on meil siin üks ja ainus koosolek, ülejäänud rahvakogunemised võib teha väljaspool seda saali. Äh, niisiis, jätkab härra Kallas, me teame, et Euroopa äh, sõltub väga oluliselt transpordisektori jaoks nafta impordist põhimõtteliselt kulutame me igal päeval üks miljard eurot selleks, et äh, osta naftat ja poole sellest me kulutame erinevates transpordivahendites. niimoodi edasi minna ei saa. oleme püüdnud juba energiatõhusust äh, parandada ja töötame tõhusalt kõikides valdkondades seal edasi. me oleme püüdnud äh, ka oma süsihappegaasi heitkoguseid vähendada aga oleme vastu võtnud ka alternatiivsete kütuste strateegia, sellepärast et meil on naftasõltuvusest vaja lahti saada, sellepärast et see läheb meile maksma kaks koma viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st igal aastal. nii et eh, me püüame siseneda uude ja arenevasse turgu, alternatiivsete kütuste turgu, eh, sellepärast, et meie tänane käitumine on jätkusuutmatu keskkondlikult eh, vaadates aga samas alternatiivsete kütuse turg pakub ka meie kodanikele äh, hulgaliselt huvisid. Äh, transpordipaketis, mida komisjon vastu võttis, äh, oli mitmeid lisadokumente, sealhulgas kommünikee, mis puudutas puhaste kütuseallikate tarvituselevõttu, direktiiv mis alternatiivsete kütuste mm, infrastruktuurile, sealhulgas elektriautodele ja äh, erinevate alternatiivsete äh, kütuste mm, hübriidautodele loob uue turu ning samuti veeldatud maagaasi kasutamist. Äh, meil on samuti ka töödokument, mis puudutab veeldatud maagaasi kasutamist meresektoris. meie eesmärk on see, et Euroopa transpordisektor liigub järk-järgult eemale nafta kasutamisest, strateegia on tuumakas, sellepärast et see pakub meile välja praegused kasutatavad ja kõige rohkem uuritud lahenda, lahendused alternatiivsete kütuste osas viimane osa sellest paketist uurib taristu ülesehitamist alternatiivsete kütuste valdkonnas ning see tõstab ka tööhõivet teatud liikmesriikides see aitaks alternatiivsete kütuste väljaarenemist Euroopas ühtselt ja mitte killustatult. strateegia kaasab tarbijaid ning ka äh, mootorsõidukite sektorit ja transpordisektorit üldisemalt. minimaalne taristukate äh, on vajalik siin osas, äh, nii et me saame nii ettevõtete jaoks kui ka äh, tarbijate jaoks tagada kõige paremad võimalused. Äh, meil on vaja ladustamisrajastuid, äh, meil on vaja vastavaid alternatiivsete kütuste tankejaamu ja nii edasi. ja me peame arvestama siin mootorsõidukite vajadusi, meresektori vajadusi ja tarbijate vajadusi laienemalt, laiemalt loodetavasti alternatiivsete kütuste laiaulatuslik kasutamine aitab ka mastaabisäästu lõpuks tekitada. Ka erasektoril on siis rohkem motivatsiooni investeerida alternatiivsetesse kütustesse ja see omakorda võtab suure koorma ära avalikult sektorist sest täna rahastatakse peamiselt just avaliku sektori vahendite läbi alternatiivsetele kütustele üleminekut. erinevaid vahendeid on, kuidas liikmesriikides saab eraettevõtjaid motiveerida uutesse kütustesse investeerimise, aga Euroopa Liidus on vaja ühtset eh, regulatiivset raamistikku selleks, et investeeringud oleks tagatud ja investeeringuid tehtaks ka vastavatele kõrgetele standarditele rajanedes. siis saavad tarbijad otsustada alternatiivsete kütuste kasuks ja seda ohutult ja õigete standardite järgi. see eh, tagab tegelikult laiemalt vaadates Euroopa Liidule ka eh, konkurentsi Äh, uute alternatiivsete kütuste turgudel, praegu peab ütlema, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina on meist juba kahjuks ees. alternatiivsed kütused on ainuke võimalus äh, liikuvust tagada meile ka tulevikus, naftast sõltumatu liikuvus, see on ka meie ühiskondade jaoks õige lahendus, sellepärast et see tagab inimestele äh, paremad võimalused ja keskkonnale samuti. härra Kross saab järgmiselt sõna. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu, härra volinik, tänulik äh, sissejuhatuse eest. ilmselt on meil vaja alternatiivseid energiat just äh, kõrvutatuna eelmise kuuma debatiga siin. alternatiivseid äh, võimalusi on meil kõigil igatahes vaja ähm, ma saan aru teie ettepaneku loogikast ja olen sellega ka nõus. esimene asi, mis minu arust on väga oluline, mis ma tahaksin öelda, alternatiivsete kütuste rahastamisküsimusi nähakse siin mitmekülgsemalt. Ehm, me oleme siin parlamendis ka juba öelnud, et transpordisektoris ei peaks me kindlasti mitte vaatama ühte ja ainsat alternatiivi, vaid mitmeid alternatiivne. Ehm, väga tore on, et me räägime nendest alternatiividest, aga oluline on see ka, et oleks pakkumust, sellepärast et Äh, meil on vaja vastavat äh, kütusetaristut ja piisavalt pakkumist. kui me vaatame alternatiivsete kütuste küsimust laiemalt, siis me näeme, et mitmed tarbijad kardavad seda muutust, sellepärast et nad kardavad, et ei ole piisavat taristut, et ei ole piisavalt tehnilisi võimalusi, nad kardavad, et uued kütused on kallimad ja ma arvan, et oluline on see, kui me vaatame teistesse sfääridesse, näiteks telekomisektoris me nägime, et Euroopa Liit on ühtseid standardeid püüdnud sisse viia juba algusest peale uute teenuste arendamisel, sellepärast et tagada kindlus tarbijatele ning et ka Euroopa ettevõtted oleksid kindlatel alustel, seda peame ka alternatiivse kütuste sektoris tegema. edasi minu arust, äh, nagu Saksa kogemus meile näitab, on informatsioon väga oluline ja selles valguses, kui me räägime täna alternatiivsetest energiatest, siis homme päev loeme me lehest, et alternatiivsed kütused võivad kahjustada autode mootoreid või olla kuidagi kahjulikud tervisega, tervisele Äh, kõik sellised äh, valed signaalid viivad meid eesmärgist kaugemale ja seetõttu on kõige olulisem, et kodanikele antakse õiget ja korrektset informatsiooni. aga kui selline teabevahetus on äh, õnnestunud, siis on kõik hästi. me toetame teie ettepanekut, detailsemaid ettepanekuid teeme me muudatusettepanekute vormis, aga üldiselt tulevikul silmas pidades on see väga õige algatus. suur tänu, härra Alka Troi, palun! suur tänu, härra volinik, suur tänu ka äh, teie ettepaneku eest ja ettekande eest teen mõningad üldisemad märkused siinkohal. tahaksin algu-, alustada sellega, et ma tervitan seda, et paberil on meie ees lõpuks strateegia, mis lubab meil töötada väga konkreetselt ja raamistatult ähm, selleks, et äh, meie transpordisektorit saaks olla tulevikus jätkusuutlikumad. loomulikult on meil vaja toetada seda nii Euroopa tasandilt kui meie valitsuste poolt, aga oluline on see, et esimene samm on nüüd teie poolt tehtud. teine asi, mis on oluline samuti, on, et nendele puhastele kütustele oleks ka tarbijaid. sest tegemist on ju jätkusuutlikumate kütustega ja samuti ka äh, mootori äh, tüübid on on säästlikumad, aga samas, kui me vaatame täna näiteks elektriautode hindu, siis elektriautod maksavad kaks korda rohkem kui tavalised autod. aga autode hind tuleb siis ka ju tarbijatele teha sobivaks ja atraktiivseks. Äh, me peame kuidagi julgustama tarbijaid jätkusuutlikumaid transpordivahendeid kasutama Äh, tehniline harmoneerimine on vajalik. Teie ettepanek on tehnoloogiliselt neutraalne, mis on väga hea, aga meil on vaja ikkagi tuvastada, mis on meie eesmärkide täitmiseks kõige olulisemad tehnilised äh, võimalused. mitte kõik tehnilised võimalused ei, ei kanna mitte keskkonnakaitse eesmärke, mida me täna silmas peame ja selles osas ma arvan, et on oluline teha mõningad muudatusettepanekud, aga minu fraktsiooni nimel ma tahaksin kinnitada, et teie ettepanek liigub õiges suunas. ja ehk on võimalik konsensusele jõuda kiiremini kui näiteks raudteede paketi puhul proua Maisner, palun, suur tänu, suur tänu, härra volinik, suur tänu teie ettepaneku eest ja sissejuhatava sõnavõtu eest. Äh, minu arust on äh, teie ettepanek väga õigel ajal tulnud, äh, ma arvan, et alternatiivsetele energiaallikatele ähm, üleminek on väga raske transpordisektoris, praegu juba võib öelda, et näiteks Saksamaal, kui me vaatame seda, et ühest liidumaast saab teise sõit, teistesse sõita, aga ei ole tagatud, et oma elektriautot igal pool ka laadida saab. inimesed ei äh, kasuta praegu nii äh, aktiivselt kui vaja tootjatele selliseid alternatiivseid äh, küttemeetodeid ja seetõttu tootjad ilmselt ei ole motiveeritud ka seda tulevikus pakkuma. Äh, veeldatud maagaas on ilmselt üks alternatiivne võimalus, äh, mida peaks äh, toetama tulevikus rohkem. see ilmselt ei ole mitte üks ja ainukene võluvits, aga näiteks meresektoris oleks see väga oluline ja puhas kütuseallikas ning äh, mõningad sadamad juba praegu, näiteks Rotterdamis või Seebrükes, äh, nad juba e-, ehitavad ise välja taristut selleks, et veeldatud maagaasi kasutada ja mitte ainult äh, laevade jaoks, vaid ka veokite jaoks. tegemist on väga puhta energiaallikaga, mis tegelikult saab kasutada erinevate sõidukite puhul, juhul kui on vajalik infrastruktuur olemas Äh, muidugi mul tekib küsimus, et kes selle eest maksma hakkab, me räägime siin praegu äh, erainvestorites, väga tore, äh, Euroopa ühendamise rahastu on üks toetaja ja, ja siin on ka erainvesteeringute võimalus olemas, mm, kuigi ma arvan, et kindlasti on väljakutse erainvesteerijaid leida. Mathieu Grosch ütles väga õigesti minu arust, et tarbijate õige teavitamine on väga oluline ma arvan, et E kümme on see alternatiivne kütus, millest ta räägib, millest tekkis Saksamaal skandaal. mina tangin seda näiteks küll, aga ma teoreetiliselt alguses olin väga hästi teadlik, et minu autosse see kütus sobib, sellegipoolest, kui ma lugesin ajalehtede pealkirju, ma hakkasin kahtlema, et kas see on ikka nii. nii et ma arvan, et igal juhul nõudlus ja pakkumine on väga oluline, aga tarbijate teavitamine samavõrra. härra Kraamer, palun suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest, selge on see, et äh, väga tõhusalt peame me tegutsema, aga kindlasti ideoloogilisse lõksu ei tohi me sattuda. me teame, et raha on napp, seda väheneb veelgi tulevikus, nii et oluline on vaadata, kuhu me täpselt oma investeeringud teeme. loomulikult äh, minevikus tehti juba edusamme, näiteks äh, kui me vaatame äh, vedureid viiskümmend aastat tagasi, võtsid nad kolm korda rohkem kütust kui täna, oleme teinud pika sammu edasi, aga tulevikus peame olema äh, ettevaatlikumad. me räägime elektriautodest, äh, see ei ole ilmselt üldse mingisugune uus debatt, sellepärast et Saksamaa tänavatel tuli esimene eh, elektritoetatud eh, tramm tuhat kaheksasada kaheksakümmend üks kasutusele, nii et see ei ole mingisugune uus teema, aga samas on uus näiteks Saksamaal see, et eh, elektriautodesse praegu investeeritakse väga palju, aga samas ei ole need elektriautod alati mitte väga tõhusad, sellepärast et heitkoguseid nad ei, väga oluliselt ei vahenda Äh, samas, kui me vaatame täna äh, saastekoguseid, siis tavaliste autode transpordist tuleb üheksakümmend kaks protsenti heitkoguseid meie transpordiminister, kes on väga äh, konservatiivne ja tõepoolest peaaegu et silmaklappidega, ta on öelnud et, et üheksakümmend protsenti autosõitudest Saksa linnades on lühemad kui kuus kilomeetrit. see on väike distants kui te nüüd toetate kuidagi siin alternatiivsete lahenduste leidmist, et inimesed ei võtaks oma tavaautot ja lülituks ümber näiteks elektriteel liikumisele, siis äh, oleks mingisugune lahendus ka olemas. me peame vaatama äh, kasutust, tootmist ja muid aspekte ja kui me praegu vaatame kogu äh, transpordivahendi elutsüklit, siis elektriauto tegelikult jääb tavalistest autodest kaugele maha viimane aspekt, loomulikult kui me räägime energiast, peame rääkima äh, uue, uutest alternatiivsetest energiavahenditest ja raudtee-ettevõtjad on ka selle eest vastutavad. Äh, raudtee-ettevõtjad äh, Saksamaal näiteks on viimase kaheteistkümne aasta jooksul alternatiivseid kütuseid aina rohkem hakanud tarbima, neljalt protsendilt on see tõusnud kahekümne viie protsendini. aga ma näen samas väga suurepäraseid äh, kontorihooneid, näiteks Deutsche Bahnil ja nii edasi, aga nad ei kasuta üldse mm, päikeseenergiat või tuuleenergiat. Need ettevõtted äh, võiksid ju kasutada oma hooneid ja oma infrastruktuuri ka selleks, et alternatiivseid äh, energiaallikaid kasutada ja kui me selles osas muudatusettepanekuid teeme, siis meie toetusele võite loota. härra Riike, palun. suur aitäh ma ei tea, kas me peaksime siin rääkima direktiivist, me räägime ju kütustest ja räägime siin pigem alternatiivenergiast, ärgem ütlem äh,, öelgem kütus, kütus on siiski piirav termin pealkirjas ja nüüd ma ei tea, tegelikult äh, teie direktiivis äh, on sellised sätted, mis peaksid sünergia tekitama energia ja transpordi vahel äh, selleks, et taristuid luua, me ei saa ju selliste süsteemide jaoks finantseerida taristuid, mida turul veel ei ole üldse. ja vastupidi, nüüd me teame, et Äh, kogu see protsess äh, vajab ka äh, riigi toetust, aga ilmselt nõukogus lihtsalt haihtub see teie ettepanek. ja nüüd minu esimene küsimus. alternatiivenergia allikaid on mitmeid, ähm, me rääkisime, ma rääkisin GPS-ist, ma räägin gaasist näiteks, on biokütused olemas, põllumajandusest saadav biokütus on muidugi piiratud, aga praegu eh, arendatakse välja näiteks ka veetikatest saadavat biokütust ja on olemas veel eh, näiteks vesinikust saadav energia. ja kui me räägime infrastruktuurist, siis kõigi kütuste jaoks on tegelikult erinevaid taristuid vaja need ei ole sarnased. Äh, kas peab teie ettepanek siis jääma niisuguseks üldiseks ja, ja umbmääraseks, arvestada uute energialiikide turule äh, või äh, tahate siis tõesti niisugust ettepanekut teha, mis oleks ka toimiv ja veel mm, energia säilitamine teine probleem, tõesti. see on äh, seotud liikumise ja transpordiga, aga sellega ka, kuidas alternatiivset energiat üldse kasutatakse. näiteks Saksamaal on väga suur töö ära tehtud vesiniku äh, valdkonnas äh, just transpordiressursside suhtes ja, ja, ja aga kuidas energiat säil-, säilitada, sellepärast et eh, eh, ma ei tea, transporti eh, tuleb ju kuidagi toita energiaga, aga kuidas seda energiat koguda, säilitada. ja veel üks probleem meil on olemas juba teatud energiaallikad, mis on kindlaks määratud, kas me ei peaks rääkima mingist geolokaliseerimisest, võib-olla, võib-olla neid allikaid ei ole eriti palju, aga võib-olla peaks need kuidagi kaardistama ja eh, standardimine, muidugi väga, väga suur standardimise töö seisab teil ees eh, millal te hakkate see, sellega tegelema? Äh, ma ei tea, kas teie arvate, et see direktiiv, see on tõesti esimene üldise orientatsiooni direktiiv, kas see tõesti äh, võib ükskord jõuda operatiivsete ettepanekuteni? aitäh! suur aitäh, ütleb härra Seribi. Äh, ma täiesti toetan, teie ambitsioonid on äh, sarnased meie omadega, me tahame ka üle minna äh, alternatiivsetele e-, energiaallikatele, aga minu küsimus on äh, tehniline. see on seotud direktiivi artikliga neli. komisjon soovib e-, e-, elektril laadimispunktide arvu suurendada, arvestades elektriautode arengut aga meil ei ole mingit äh, standardit ühtse elektripistiku jaoks Euroopas, kas komisjon näeb ette ka mingi, mingisuguse kindla äh, tüübi kinnitamist? Äh, ja mille järgi valitakse selline ühtne tüüp? praegu Prantsusmaal töötatakse välja tüüp number kolme ja arvatav, teadagi on osad riigid selles valdkonnas eh, esirinnas ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tahetakse uus tüüp eh, neid eh, laadimispunkte sisse viia, aga kuidas teie oma valikud kavatsete ükskord teha? aitäh, proua Jääla Sender. aitäh. esimees mina olen ka väga huvitatud sellest arutelust, aga ma olen natukene skeptiline. ja ma tean, äh, et äh, on avastatud uusi naftaallikaid, äh, on avastatud uusi, aga on avastatud ka uusi energiaallikaid Hispaania taksode puhul oodati suurt muutust Äh, taksojuhid muidugi teadsid, mida nad tahavad, äh, rääkisid, millist mudelit on neil vaja, äh, see võiks olla lausa hea eeskuju. Hispaanias on hübriidtaksod nimelt ja neil on õnnestunud kokku hoida igal aastal kuus tuhat eurot. Škoda asemel on hübriid Toyotat hakatud kasutama ja ning ähm, samas on Euroopa autotöötajate, äh, tootjatega probleeme. taksojuhid tahaksid väga, et oleks üks hea Euroopa mudel ka, mida nad saaksid kasutada. ja kõik see on seotud ka taristutega, me oleme neid äh, probleeme arutanud ju aastaid ja, ja Energia peadirektoraadiga ka, üks päev ju peab keegi mingi otsuse tegema transpordisektor püüab nüüd äh, juhtohjad enda kätte võtta ja, äh, ja kuidagi äh, energiat jagada. aga mis see kõik maksma läheb, võib-olla e-, energiaettevõtted saaksid ka kuidagi kaasa aidata. võib-olla saab kuidagi energeetikaettevõtteid sundida kaasfinantseerima niisugust üritust energiaettevõtted peaksid ju transpordisektorile ka alla, alla panema. ja veel üks peatükk. kuidas leida nende laadimispunktide jaoks kaasfinantseerimist? ja kui me nüüd turvalisusest räägime, siis kuidas uusi autosid ähm, teenindada äh, kuidas neid hooldada. taksojuhid teavad nimelt, kuidas hooldada tavalist bensiinimootoriga või diisliga autot, aga kuidas teenindada neid uusi hübriidautosid kas teil on järsku arvandmeid selle kohta, kui palju see kõik maksma võib minna, kui palju see läheb maksma, kuidas saaks motiveerida kodanikke kasutama elektriautosid, ka äh, uusi autosid, äh, ettevõtteid julgustama, vahetama välja oma autopargid, äh, kasutama uus, kuidas motiveerida ettevõtteid kasutama uusi energiaallikaid, mis ei reosta, mis ei saasta. meil ei ole praegusel hetkel eriti palju häid uudiseid investeeringute kohta suur aitäh teie kommentaaride ja märkuste eest. loomulikult äh, meie ettepanekus on ka selliseid sätteid, äh, mis näevad ette adekvaatse informatsiooni edastamist. loomulikult finantseerimisküsimus äh, tuli päevakorda ja ma ei kommenteerinud seda slaidi, mida teile näidati. ettepaneku finantseerimine tegelikult on praegu ainult paberil me arvame, e, loodame, et erasektor hakkab vajalikke investeeringuid tegema. kümme koma viis miljardit oleks vaja e, meie e, uue infrastruktuuri jaoks ja slaidil oli näha ka, kuidas, kui palju on võimalik kaotada nafta hinna kõikumise tõttu, näiteks lausa nelikümmend miljardit aastas aga mõni aasta hoopis kakskümmend miljardit. elektriautode teema on tegelikult tõesti väga vana ja loomulikult äh, huvitab meid ennast ka, äh, kuidas analüüsida kogu elektriauto elutsüklit ja teist ja analüüsida teisi energiaallikaid, tahaksin öelda proua Senderile, et me tõesti teeme koostööd Energia peadirektoraadiga ka. seda teemat, millest, mida me siin praegu arutame, seda töötatakse välja või arendatakse koostöös erinevate peadirektoraatidega ja nüüd, kui me räägime uut tüüpi sõidukite hooldusest, siis see on ainult osaliselt meie öö, otsustada, see sõltub ikkagi öö, ettevõtetest, jällegi kõik see on seotud ka maanteeohutusega. ja nüüd edasi, härra Rikee küsis siin energiaallikate kohta, muidugi meie tahaksime Euroopa energiaallikaid kasutada, kui me kasutame alternatiivallikaid ja me tahame vähendada oma naftasõltuvust, see on väga tähtis. jällegi, härra Rike ütles, et me peaksime võib-olla eh, kaaluma eh, erinevaid valikuid, kui me räägime alternatiivkütustest. proua Meissner ütles, et eh, ühest lahendusest ei piisa ja meil on tegelikult väga keeruline valida, millist alternatiivenergiaallikat äh, kasutada. praegusel hetkel peaks selle jätma liikmesriikide ja turu reguleerida. elu paneb paika äh, need otsused. meie äh, tegelikult tegime oma ettepanekus seda, mida meilt küsiti. nimelt, tehke midagi infrastruktuuri standard ja standarditega muidugi autotööstus äh, võib äh, uut tüüpi autosid äh, toota, aga kui mingisuguseid hooldusjaamasid ja, ja tanklaid ei ole, siis kes neid autosid kasutab või ostab? see, see oligi meie direktiivi väljatöötamise nagu algmõte nimelt tegeleda taristu küsimustega ja võib-olla ma annan sõna kolleeg Rütele, kes räägib tehnilistest detailidest, mida tema tunneb rohkem, nimelt pistikud. see tõesti on keeruline küsimus, kuid äh, mu mobiilse telekommunikatsiooni võrgustikus on äh, juba otsustatud, et, et tahetakse soodustada ühte äh, tüüpi tüüpi, kindlat tüüpi, andsime sellise suunise sektorile. ja muidugi, siin on samasugune olukord, kui elektriautosid toodetakse, siis äh, muidugi meil on juba olemas teatud äh, laadimispunktid, aga nüüd tuleb valida, milline pistik kõige paremini sobib, jällegi tuleb konsulteerida sidusrühmadega autotööstusega ja teistega ka. tõesti, meie tõesti tahame välja valida ühe kindla pistikutüübi. kahju küll, kõiki ei saa alati äh, kasutusele võtta, aga see on meie valik. ja see puudutab ka neid taristunõudeid, mis liikmesriikidele esitatakse väga kiirelt, austatud parlamendiliikmed, volinik. ma arvan, et te olete juba kõik ära öelnud. reaalses elus on nii, et mingil hetkel tuleb mingi standard vastu võtta, Euroopa Komisjon on soovitanud üht, ühte kindlat pistikutüüpi, enamus liikmesriike otsustas ka selle kasuks. me teame, et mitmete liikmesriikidega on ka probleeme ning tuleb korraldada üleminek. aga ei ole mõtet mingisugune äh, üks äh, saar luua Euroopa Liidus äh, ja välistada teistest riikidest tulev import. me oleme leppinud kokku, millist pistukit, pistikut me tahame, kui me impordime USA-st, aga me oleme teinud oma ettepaneku, me peame läbi rääkima neid küsimusi, aga praegusel hetkel on see kõik, mis me võime öelda. suur aitäh, ma loodan, et lä-, see läheb kiiremini kui mingisugused, mingisuguste muude tehniliste küsimuste läbirääkimine. igal juhul suur aitäh teile, härra volinik, härra Rüütel aitäh, et te tulite täna pärastlõunal siia, et tutvustada meile raudteepaketti ja puhta energia transporti. suur tänu! Okay, ladies and gentlemen, can I just form... lugupeetud daamid ja härrad, tuletan teile meelde, et meie järgmine kohtumine leiab aset kaheksateistkümnendal märtsil, esmaspäeval kell kolm. ja koosolek on käesolevaga lõppenud, täname tõlke